Äh, saab sõna raportöör Ford. suur tänu, aitäh võimaluse eest sõna võtta, mis puudutab isikukaitsevahendeid. see teema on olnud väga huvitav äh, katse selle kohta, kuidas siseturg toimib, äh, kuidas see puudutab tarbijaid kahekümne kaheksas liikmesriigis, see puudutas nii komisjoni, nõukogu, Euroopa Parlamenti ja nendevahelisi suhteid ning andis ka võimaluse analüüsida, miks on oluline osaleda läbirääkimistel. alles paar nädalat tagasi nägime me šokeerivaid pilte vabrikus Türgis, kus toodeti tuhandeid võlts äh, päästeveste, selle asemel, et inimene hõljuks selle äh, vestiga, oli tõenäolisem, et selle kandja upub selleks, et vältida võltsitud või ohtlike toodete sisenemist meie turule, on Euroopa Liidul kehtestatud äh, ühistandardid, äh, mis kehtivad juba kakskümmend viis aastat. see puudutab ka äh, päästeveste ja muid selliseid vahendeid, mida kasutatakse paljudes töökohtades. kolleegid kindlasti mäletavad hiljutist Ebola kriisi kus oli, kus olid kaitsevahendid, mis pidid kaitsma arste ja, ja õdesid ähm, haiguse eest. kui aga see ei õnnestu, siis seab see inimeste olud ohtu ja see ei puuduta mitte ainult tootjaid, vaid ka vahendajaid ja müüjaid ja selle kaudu on võimalik tuvastada ohtlikud tooted ja need turult eemaldada. ühised standardid Euroopas aitavad meie tootjaid tagada äh, müük ka teistes maailma piirkondades ja edendada meie kaubandust selle kaudu. tehnilised muudatused raportis, mida me täna äh, arutame, aitavad äh, lihtsustada ja kaasajastada kahekümne viie aasta tagust seadusandlust. seda toetavad nii tootjad, tarbijakaitseasutused ja teised ja ka mina üks äh, põhiprobleeme ühisturul on alati selles, kui palju äh, standardiseerimist on vaja. komisjoni esialgses lähenemises sooviti reguleerimisala laiendamist ka klaasile nõudepesu äh, kinnastele. me peame analüüsima Eh, positiivseid ja negatiivseid külgi, seda laiendamist ei olnud vaja, ma ei usu, et Euroopa Liidu tasandi kokkulepped on vaja selles osas, mida me kodus pesemisel kasutame. mina tulin poliitikasse selleks, et köögist pääseda, mitte hakata koostama reegleid selle kohta, mida inimesed oma kraanikausas teevad ma tahaksin tänada kolleege parlamendi siseturukomisjonis selle eest, et nad hääletasid selle poolt, et see komisjoni ettepanek tagasi lükata, et äh, see kas-, see käsitleks ka nõudepesukindaid peale kuid arutelu leppisid enamus kakskümmend kaheksa liikmesriiki meie nõudmistes kokku. Euroopa Liidu seadusandlus ei puuduta nõudepesu kindlaid äh, neid, mis puudutavad äh, käsitöötooteid, mida me näeme äh, jõululaatadel ja teistel laatadel. kakskümmend seitse nendest äh, ministritest aga hääletasid selle poolt, et me taha, et nad tahavad, et oleks pajalappide kohta, mis on vabrikus toodetud, nõuded jah, me peame austama nende demokraatlikku otsust, aga arvestades, et paljud riigid äh, ja minu äh, koduriik sealhulgas selle kohta juba standardit omab, siis ma ei usu, et see kuidagi äh, midagi lisaks või, või kuidagi ohtu seaksid tarbijate olukord ja seega äh, võin heaks kiita sellise demokraatliku otsuse. vähemalt nõudepesu kindad, andke mulle veel üks minut. meil on sada erinevat muudatusettepanekut mis muudavad olukorda lihtsamaks, vähem bürokraatlikuks, aga samas ka turvalisemaks just päästevarutuse, varustuse osas ja loodetavasti muudab see olukorra nii tarbijatele kui tootjatele lihtsamaks. aitäh ja järgmisena saab sõna raportöör Stiiler aitäh, lugupeetud variraportöörid ja nõukogu kõigi selle koostöö eest, mis puudutab küttegaasiseadmeid need, kes on gaasi kasutanud kas toidu valmistamiseks või äh, sooja tootmiseks, mõistavad, et tegemist on äh, teemaga, mida me võtame iseenesestmõistetavana ja me eeldame, et, eeldame, et nende kasutamine on turvaline uues ettepanekus on välja toodud standardid, et koostöö tegemine ja ühiste reeglite rakendamine gaasiküttesüsteemidele, nendega aitab meil tagada turvalisuse, see puudutab viitesadat miljonit Euroopa kodanikku. kohustuslikud nõuded ja nõuetele vastavus peab olema identne kõikides liikmesriikides. homne hääletus täiskogul puudutab lõplikku teksti, mille osas äh, kolmepoolsetel kohtumistel kokku leppisime, loodetavasti kõik saavad seda toetada, sest minu arvates oleme saavutanud suurepärase kompromissi kõikide osapooltega homne positiivne hääletus viib selleni, et määrus võetakse üle liikmesriikidesse kaks tuhat kaheksateist aasta jaanuariks. see teema kätab, katab väga paljusid tooteid eri, erinevate suurustega nelisada seitsekümmend miljonit on iga-aastane turg ja kolmkümmend tuhat ühikut müüakse igal aastal. nelikümmend miljardit on nende seadeldiste paigaldamiseni. sellise ulatusega turu puhul on äh, väga oluline, et meil oleks kõrgemad tootmisstandardid äh, mis puudutavad ka turule toomist, eh, tagada julgeolek ja tervis kõikidele isikutele ja ka koduloomadele. kui me räägime eh, turvalisusest ja ohutusest, siis tahaksime siin viidata süsinikdioksiidile eh, teatud protsessi tulemusel tekib see gaas, mis on ohtlik süsinik monoksid ja mul on väga hea meel, et siia on sisse toodud minu nõudmine, äh, mis puudutab seda, aga samas ei ole tehtud äh, piisavalt äh, liikmesriikide valitsuste poolt ja millegipärast vähendatakse selle olukorda vaatamata statistikale. Ühendkuningriigil tapab äh, süsinikdioksiid äh, väga suure hulga inimesi ja põhjustab äh, number, väga palju kahjustusi. kõik need probleemid on aga ennetatavad. kahe tuhande kuuendal aastal suri kaks last Korfu saarel tänu sellele, et gaasiboileril oli rike ja sellest tuli, tuli välja süsinikmonoksiidi ja Euroopa Liidu seadusandlus peab tagama tulevasi surmi pool miljonit Ühendkuningriigi puhkajat on, puhkaja elu on ohus ja see ne, gaas tapab rohkem kui AIDS ja mõned teised haigused. ja hetkel on Euroopas väga palju erinevaid standardeid ja me leiame, et meil on vaja siin rii-, Euroopa Liidu tasandi reaktsiooni ja inimeste elu peab olema ohutu, ükskõik kus nad valivad oma puhkuse veetmise koha me toetame ähm, nõukogu äh, soovituste läbivaatamist ja kaasajastamist meil on vaja anda juhtnöörid, äh, et tagada ohutus. me tahame näha konkreetseid sätteid, mis puudutab süsinikmonoksiidi ja monoksiidi detektoreid meil on vaja kasutada kaasaegset statistikat äh, selle mõju kohta ja kui midagi on võimalik teha, siis on vaja seda teha ja lugupeetud kolleegid, kindlasti olete nõus, et tegemist on vajaliku teemaga ja me peame edasi tegutsema selle nimel, aitäh. aitäh, härra Lopez, siis tuli White, palun aitäh, president, aitäh, austatud volinik, suur tänu ka kolleegidele, kes on täna siia jäänud. minu raport puudutab äh, köisteid äh, Euroopas. tegemist on Euroopa tööstusharuga, mis on globaalsel turul domineerival äh, positsioonil hõlmates kuutekümmet protsenti maailmaturust jutt käib siin neljasajast töökohast, mis on otseselt seotud töökohtadega, kes paigaldavad köisteid, mida laialdaselt kasutatakse Euroopas, need näitajad näitavad, kuivõrd oluline on see, et oleks tagatud kõrge tarbijakaitse tase ning tehnilised standardid peavad olema selgelt harmoneeritud, standardeeskirjad peavad olema selged ja ühetaoliselt kohaldatud üle kogu Euroopa Liidu see tekitab tõelise üle-euroopalise turu, mis oleks selliseks kvaliteedimärgiks maailmas. ühtse turu lõpuleviimine on väljakutseks. ma usun, et volinik võtab seda küsimust väga tõsiselt alates söe- ja terraseühenduse loomisest on majandus olnud eh, poliitilise lõimumise eh, edasiviivaks jõuks ning äh, ma usun, ka selles valdkonnas on võimalik saavutada majanduskasvu suurendamist. praeguses majanduslikus olukorras on vaja rõhutada Euroopa Liidu eeliseid, kui me tõesti soovime äh, tagada jõukuse oma ettevõtjatele. Äh, selle õigusaktiga tagatakse tõhusam ühtne turg, mis on nii ettevõtja kui tarbijasõbralik. köisteede paigaldamise Ehm, valdkond eh, on selline tehniline teema, sellest ka see, et eh, raport on väga tehniline. meil on eh, kehtinud direktiiv, mida soovitakse asendada määrusega. Ehm, määrus, mille üle me homme hääletame, tagab täieliku harmoneerimise, mis tähendab seda, et kõik peavad kinni nendest poliitilistest kohustustest, mis on võetud, tagamaks parema õigusloome äh, see loob vajalikud eeltingimused äh, selleks, et äh, luua äh, eeskirjad köisteede alamsüsteemidele ja ohutusseadistele, et need võiksid vabalt Euroopa Liidus liikuda ja kõike seda silmas pidades on tagatud ühetaolisus kogu Euroopa Liidus. meil on harmoneerimist vaja, kuna Eh, ei saa lubada olukorda, kus mõned liikmesriigid on võib-olla leebemad, teised rangemad eh, lähenemisviisis. Eh, tuleb luua tingimused, et tootjatel on võimalus müüa kõikides liikmesriikides ja tuleb vältida ka ülevõtmise kulusid, mis kaasneksid direktiiviga. liikmesriikidele jääb endiselt pädevus anda nõusoleku sellistes küsimustes nagu keskkonnakaitsemeetmed, maakasutus, regionaalne mm, areng uus määrus on väga selge reguleerimisalaga, välja on toodud ka erandid. jutt käib äh, köisteedest. Äh, ja ka meelelahutuslikest köisteedest välja on jäetud äh, need, mida kasutatakse ainult lõbustusparkides Eh, või mis on eh, eh, väga vanad. vastavushinnang ohutusseadiste ja alamsüsteemide puhul peab olema läbi viidud ühetaoliselt, selleks et vältida turumoonutusi ning vastavushindamise sätted peavad jääma sisse nii kõisteede alamsüsteemidele kui ohutusseadistele. vabandan, et rääkisin liiga kiiresti. ja nüüd saab sõna volinik Pentkovska aitäh, proua juhataja, austatud parlamendisaadikud, lubage mul kõigepealt tänada siseturukomisjoni ning äh, avaldada tunnustust raportööridele, äh, proua Fordile, Stihlerile ja härra Lopezist Doris White'ile, kes on teinud ära suure töö selleks, et leida vajalik kompromiss, mis loodetavasti aitab meil kiiresti kolm määrust äh, esimesel lugemisel heaks kiita sügavam ühtne turg on üheks komisjoni prioriteediks. see pakett näitab, et me endale võetud kohustusi täidame. oluline on tagada lihtsam õigusraamistik, kolm määrust, mis puudutab isikukaitsevahendeid, küttegaasiseadmeid ja köisteid, hõlmavad väga olulise osa toodetest, mis ringlevad meie turgudel Need on sellised tooted, mida miljonid Euroopa kodanikud kasutavad igapäevaselt ja on ääretult oluline, et ühtse turu seadusandlus seisab hea selleks, et eest, et need tooted oleksid ohutud ja eriti, mis puudutab isikukaitsevahendeid, tagab see tõesti, et need isikukaitsevahendid tagaksid piisava kaitse ning tuleb hea seista ka selle eest, et ettevõtted, kes selliseid tooteid toodavad, saaksid tugineda äh, heale õigusraamistikule, mis aitab äh, neil toimida, töötada ja, ja kasvada. õigusraamistik peab olema selge ning ei tohi kaasa tuua ülemäärast halduskoormust. oleme teinud siin sammu selleks, et lihtsustada regulatiivset keskkonda, selle niinimetatud uue lähenemisviisi läbi direktiividest saavad nüüd määrused, mis on otsekohaldatavad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. see hõlbustab märkimisväärselt ettevõtjate elu, selle asemel, et nad peavad analüüsima ja uurima kahtekümmet kaheksat erinevat ülevõtmisõigust, saavad ettevõtjad kasutada ühte ühtset teksti, mis on kättesaadavaks tehtud kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes selle paketi heakskiitmisega astume sammu lähemale selleks, et lõpule viia uus seadusandlik raamistik, mis aitab kogu meie siseturu seadusandluse muuta kergemini kohaldatavaks ja ühtsemaks. uued kohustused maaletoojatele ja edasimüüjatele on kehtestatud, neile on nüüd kehtestatud selged ülesanded, mida nad peavad täitma, enne kui nad kolmandatest riikidest tooteid Euroopa Liidu sisse toovad. uued eeskirjad jälgitavuse kohta muudavad äh, võimalikuks selle, et kogu äh, levitamise ahela jooksul on toode jälgitav ja see annab võimaluse tõhusamalt võidelda ka ebaturvaliste ja mitte nõuetele vastavate toodete vastu Euroopa Liidu turul. sellest saavad kasu kõik ettevõtted, kes teevad jõupingutusi selleks, et kehtivatest nõuetest kinni pidada. see vähendab ebaausat konkurentsi. paketist saavad kasu kõik, nii tarbijad kui ka tootjad ja riigiasutused ning veel üks märkus institutsionaalse küsimuse kohta hiljuti viidi lõpule läbirääkimised institutsioonide vahelise kokkuleppe osas, parema õigusloome osas, mis kinnitas, et komitoloogia komiteed ei ole samad, mis komisjoni ekspertrühmad. uue institutsioonide vahelise lepingu peatsel jõustumisel mängib, pöörab komisjon suuremat tähelepanu komiteede rollile. austatud president, austatud parlamendisaadikud, selle ettepaneku heakskiitmine omab kin-, kindlasti positiivset mõju Euroopa ettevõtlusele. seetõttu see kokkulepe, mis on saavutatud ka seadusandjate vahel, annab märkimisväärse lisandväärtuse ettevõtjatele, kodanikele ja riigiasutustele, nii nagu ütlesin, ning komisjon tervitab äh, kokkulepitud kompromisspaketti. aitäh, edasi saab sõna proua Ažea aitäh proua president lugupeetud volinik olen raportöör tööhõivekomisjoni arvamuse osas mis puudutab isikukaitsevahendeid ja tahtsin öelda et tööhõivekomisjon võttis oma arvamuse vastu ühehäälselt ning äh, me tegime ka äh, väga palju häid viiteid. meie leiame, et töövõtjate turvalisus on väga tähtis. me ütlesime, et tuleb leida vahendeid töövõtjate kaitseks, kui vaja, kas või koha peal ja kiiresti. ning samamoodi tuleb erinevate seadmete erinevate äh, kasutajate vajadustega arvestada. on tähtis, et kasutajatele antakse informatsiooni ja seda keeles, mida nad mõistavad. tööhõivekomisjon äh, leiab, et on väga kahju, et meid raporti ettevalmistamisse nii vähe kaasati me andsime väga palju tähtsat informatsiooni, rääkisime sellest, kuidas peaks olema välja töötatud kommunikatsioon töövõtjatega. selle see osa raportist on aga kahjuks väga lühike. me tahame täpselt teada, millised on meetmed, mida välja soovitakse töötada, kas me siis saame toetada ka seda tõesti. aitäh ja härra Ari Moo, palun järgmisena. aitäh, kallid kolleegid, mina olen Rahvapartei läbirääkija selle küsimuse kohta, mis puudutab isikukaitsevahendeid. Euroopa siseturu puhul äh, on väga tähtis see, et tarbijakaitse on väga kõrgel tasemel. ma tegelikult ütleks, et mitte kuskil mujal maailmas ei ole tarbija nii hästi kaitstud kui Euroopa Liidus. me räägime ka selle määruse puhul tõesti väga tähtsast kaitsest, räägime tõesti kiivritest, prillidest, me ei räägi siin ise heegeldatud pajalappidest äh, ja nõudepesukindlastest, nii et see puudutab meid kõiki, kui ma ostan oma väiksele tütrele jalgrattakiivri või kui ma ostan ise üle keevitamiseks kaitsemaski äh, või kui äh, ehitustööline paneb kiivri pähe, siis on tähtis, et kõikide nende inimeste kaitse oleks tagatud. meil on vaja siduvaid standardeid, millega oleks tarbija kaitstud halva kvaliteedi eest rahvapartei eesmärgiks aga oli ka see, et me toetaksime VKE-sid ja see uu-, et nad saaksid seda uut ettepanekut rakendada ning seda ilma suure bürokraatliku koormuseta sest me teame, VKE-del ei ole aega kogu selle paberitöö jaoks ja mis kasu on meil nendest kõikidest headest kavatsustest, kui mitte keegi neid ei rakenda ja sellepärast on mul väga hea meel, et me jõudsime kokkuleppe lihtsustatud menetluse osas, mis puudutab sertifitseerimist, see tähendab seda, et toote tootmise protsessis mitte midagi ei muutu ja et see toode vastab seaduses paika pandud tingimustele, et siis ei ole vaja midagi enam juurde maksta selleks, et see toode jõuaks turule. me saame näi-, ühelt poolt äh, tarbijaid kaitsta halva kvaliteedi ja pettuste eest ja teiselt poolt me saame vähendada neid õudseid bürokraatlikke nõudmisi ja sellepärast teen ka mina nüüd siin ettepaneku, et toetagem seda raportit, see on suurepärane, aitäh! aitäh ja proua Vestfaal, palun järgmisena. aitäh, proua president. jah, isikukaitsevahendite äh, äh, küsimus ei ole kohe kindlasti küsimus, millega tarbijad meid väga palju tunnustaks. vahel peetakse seda isegi niši küsimuseks, aga tegemist on sellegipoolest küsimusega, mis käsitleb väga paljusid tähtsaid punkte, nagu näiteks turvalisus, mida kolleegid mainisid ja see, et turvalisust lubatakse, sellest tuleb ka kinni pidada. näiteks kaitseriietus tuletõrjujatele, nende kiivrid, tulekindlad riided, samamoodi ka äh, metsas töötavad inimesed, kellel peavad olema lõikekindlad püksid. meil on kakssada kakskümmend neli miljonit töövõtjad Euroopas, kes kasutavad kaitseriietust. aga me ei räägi siin mitte ainult professionaalidele mõeldud kaitseriietusest, vaid me räägime kaitseriietusest ka kodus. jah, proua Ford, me räägime siin tõesti ka pajalappidest ja pajalappide puhul tuleb meil ka tagada turvalisus, kui turvalisus on kirjutatud pakendi peale, siis peab olema turvalisus ka pakendi sees. ja me saavutasime selle nii läbirääkimistes nõukogu kui ka komisjoniga. teadsime me kogu aeg, et me võime minna bürokraatlikus mõttes liiga kaugele, sellepärast võtsime teatud küsimused ka välja. nagu näiteks nõudepesu kindad, samamoodi nagu ka spordiriietus, sellepärast et see ei ole selle küsimuse reguleerimisalas. peale selle me tegime lihtsustusi ka tootjatele, nad saavad õigusliku kindluse ja nad võivad olla kindlad, et neil on võimalik äh, oma toote ähm, vastavuskinnitusi lihtsalt pikendada ja tegelikult nii tarbijad kui ka tootjad said tegelikult äh, väga korraliku määruse ja ma tõesti soovitan oma fraktsioonile, et äh, see pakett tuleks vastu võtta. aitäh ja härra Dalton, palun! Uh, suur tänu, president, ma teie, tervitan kõik teie seadusandlust, mis vähendab äh, bürokraatiat ettevõtted, kes soovivad Euroopa Liidus tegutseda. see lihtsustab ka ohutusseadmeid äh, ja erandeid liikmesriigi komisjon aga ei mõistnud, tegi vale otsuse, äh, viidates ajaloolistele köisteedele samas on tegemist olulise sündmusega teatud kohalikule köisteedele, kus äh, võimaldatakse äh, lisaks inimeste liikumisele ka oluline turistiatraktsioon. Äh, see peab olema ohutus, aga see, et ta peab vastama kõikidele sobivale nõuetele, viib selle sulgemiseni ja seega on hea, et praegusel hetkel vähemalt on peatatud see üks lahendus kõigile ja see välja on jäetud need ajaloolised köisteed ja tulevased põlvkonnad saavad nautida nende olemasolu. järgmisena proua Šaranova, palun suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, need kolm teemat ei ole võib-olla kõige seksikamad teemad, eriti praegusel kellaajal, aga kuna meie kõik, kes me läbirääkimistel osalesime, oleme teinud jõupingutusi, selle tulemusel on kõik kodaniku tulevik turvalisem, kodanikud teavad, et kui nad lähevad tööle, lähevad duši, kuuma duši alla, või kasutavad suusalifti, ükskõik kus nad Euroopas on, teavad, et kõige olu-, kõrgemad ohutusstandardid kehtivad. mul on hea meel, et äh, et äh, esile kerkis ka praktiline lähenemine, näiteks need ajaloolised köisteed nagu see, nagu äh, Prahas näiteks, on äh, jäänud reguleerimisalast välja. minu jaoks on need teemad heaks näiteks selle kohta, kus Euroopa ühtlustamine on mõistlik Äh, välja arvatud juhul, kui tehnilised standardid peavad olema erinevad võrreldes ühe liikmesriigiga. ühised tehnilised nõuded aitavad suurendada konkurentsivõimet turul Äh, ning äh, kuna ülereguleerimine on vähenenud, siis muudab see olukorra turvalisemaks. lugupeetud volinik, tahaksin julgustada komisjoni jätkata oma seadusandliku võimuga harmoneerida seal, kus see on loogiline ja kus tulu on kasulik. sellised tegevused on vajalikud selleks, et tagada ühtse turu hea toimimine, aitäh! aitäh, järgmisena härra Mastalka, palun! suur tänu, äh, head kolleegid. väga kahju on, et kellaaeg on nii hiline ja me peame nende oluliste teemadega tegelema sellisel kellaajal. komisjoni esialgne ettepanek puudutas äh, kahe tuhande kaheksanda aasta määruse asendamist ja tagada ühtlane rakendamine liikmesriikide lõikes. sellel on ka väga oluline äh, mõju äh, turule äh, eeldatav mõju on kümme miljardit eurot aastas. innovatsioon ning nutikate lahenduste kasutamine, noh ja enamus ettepanekuid on väga head, mõned on problemaatilised. näiteks äh, teatud äh, riideesemete küsimus ja mõned muud äh, näited ja erinevad tähtajad tehniliseks rakendamiseks ja nõuetele vastavuse Äh, tunnistuse väljastamisele. põhiküsimus selles ettepanekus puudutab seda, kuidas saavutada õige tasakaal tarbijate ootuse kaitsmisel ning tootjate huvide kaitsmisel ning ka selles, kuidas äh, vältida potentsiaalseid ohte. ma usun, et see määrus on kindlasti kasulik meie kodanike turvalisuse tagamisel. järgmisena proua Parker. aitäh, juhataja Euroopa Liit ja ühtlustamine on äh, sõnad, mis käivad käsikäes ning kolme teema ühine arutelu ja kõigile ühiste tingimuste pealesurumine ei ole ideaalne ning need teemad, mida me siin arutame, ei ole ka erand. Ühendkuningriigi valitsus on rõhutanud, et siin on mure seoses isikukaitsevahenditega ja välja öelnud, et see määrus põhjustab probleeme, aga me teame, et Ühendkuningriik peab selle heaks keelma. kõik on nõus, et ühised kasulikud meetmed on kõigile poolt soovitavad, aga äh, kas kogu see ühtlustamine on nii vajalik, mina aga ei ole selles sugugi veel veendunud. ja järgmisena härra Pusoi, palun suur tänu, juhataja, head kolleegid, ma olin Rahvapartei raportöör eh, proua Stiileri raporti osas, tahaksin tänada kolme raportööri ja õnnitleda neid eh, kõiki kolme tehtud jõupingutuste eest viimastel kuudel. uued määrused on näiteks seadusandlusest, kus ühtlustatakse Euroopa Liidu norme, samal ajal pakkudes ja tagades näiteks äh, küttegaasiseadmete vaba liikumine seadmete osas, millele on kõrged standardid tarbijate ohutuse tagamisega, millega vähendatakse riske ja samal ajal tagatakse äh, energia ratsionaalsem kasutus. Äh, pliitidest kuni suurhoonete kateldeni on Euroopa Liit välja toonud tohutu arvu neid seadeldisi ja see number suureneb veelgi enam, enam kui seitsekümmend miljonit sellist toodet müüakse igal aastal. mul on väga hea meel proua Stiilerile, et ta kiitis heaks ettepaneku, mis puudutab teksti muutmist, et seada kõrgemad standardid tarbijate kaitseks, ta oli valmis sisse tooma ettevaatuspõhimõtted teksti selleks, et äh, ennetada äh, gaasimürgitused, sealhulgas monoksiidi, süsinikmonoksiidi mürgistused ja igasugused lekked, mis võivad inimeste tervist kahjustada. süsinikmonoksiidi mürgistus on üks kõige tõsisemaid ohte seotud äh, sarnaste seadeldistega. ja proua Koomi, palun. Te okei okay,, funktsioon. aitäh, proua president. lugupeetud proua volinik, tere õhtust teile siseturu elluviimine on otse loomulikult väga tähtis poliitiline eesmärk ja me peame kõik pingutama selle nimel, juba aastaid töötame ka selle nimel, me oleme rääkinud sellest, et meil tuleb erinevates valdkondades riiklikke seadusi harmoniseerida see on väga tähtis. me mitte ainult ei lihtsusta seadusi selle menetluse käigus ja ei tee ettevõtete elu lihtsamaks, vaid meil on võimalik ka tarbijaid kaitsta. samamoodi muudame ka tarbijate ja kodanike elu lihtsamaks ja ka see on meie eesmärgiks raportöörina äh, siseturuteenuste ja kaupade kohta oleme ka juba väga palju rääkinud sellest küsimusest ja me jätkame sellel kursil. meil tuleb süsteemide harmoniseerimise tõkked kõrvaldada. me räägime tihti majandusliidust, kuid tegelikult meil ei ole seda majandusliitu, vähemalt mitte täiel määral ja just sellepärast tuleb meil üha rohkem tõkkeid kõrvaldada. Need kolm raportit, mida me täna siin arutame, nende puhul kõigepealt palju õnne raportööridele, me võtame need raportid homme vastu ja aitame kaasa eesmärgile tagamaks paremat harmoniseerimist ja teeme seda siis nii direktiivi kui ka määruste kaudu see on meie eesmärgiks. see, mida komisjon ja parlament tegelikult ka üha rohkem peavad tegema, on just see, et me võtame määrused võimalikult kiiresti vastu ja et liikmesriigid hakkaksid neid siis ka otsekoheselt rakendama. see on Euroopa mõte ja tähtsusega Euroopa Parlamendi roll me räägime siin sellistest valdkondadest, mis on võib-olla esmapilgul küll erinevad, aga samal ajal ülitähtsad majanduse jaoks ma soovin, et me parandaksime reegleid ja et me saavutaksime siis need positiivsed tulemused, mis siis mõjutaksid positiivselt nii majandust kui ka töökohtade loomist. aitäh ja järgmisena härra Rüübih, palun suur,. suur-suur tänu, proua president ma arvan, et tähtis on see, et me harmoniseerimise puhul saavutame majanduslikke mõjusid ja et me VKE-de jaoks lihtsustame juurdepääsu turule ja just sellepärast on ka täiesti selge, et äh, köisteid puudutav määrus hakkab siin väga tähtsat rolli mängima, sellepärast et äh, see puudutab väga tugevalt nii turismi kui ka tulevikus nutikaid linnasid. ja just nutikate linnade puhul me siis kindlasti näeme, et äh, köisteed on vaiksed, nad ei tooda väga palju heitmeid, nii et meil on võimalik äh, tõkkeid köisteede abiga ületada ja tähtis on muidugi äh, mõelda turvalisuse peale, köisteedega on meil võimalik vähendada liiklusõnnetuste arvu, me saame kaupade vaba liikumist tagada ja me näitame, et Euroopa kasutab ära siseturgu ning loome selle kaudu veel ka uusi töökohti me, meie jaoks on tähtis Euroopa kõrge turvalisuse kultuur, tegemist on äh, kultuuriga, mida võiks ka eksportida ja tõesti, me oleme kogu maailmas köisteesid püsti pannud ja sellega andnud oma panuse elude kaitseks. siin valdkonnas on käibed väga suured miljades ja ja Euroopa Parlamendi majandus äh, Äh, majanduse hindamiskomisjon STOA just rääkis jätkusuutlikust arengust ja me tõime seal ka välja ühe uuringu, mis räägib just nendest samadest küsimustest, nii et kestlikkus koos liikuvus hakkab tulevikus palju suuremat rolli mängima, aitäh! aitäh ja järgmisena härra Kelly, palun! Äh, aitäh, president, ähm, hea meelega võtan sõna oma fraktsiooni nimel selles küsimuses. Ähm, kõik on nõus sellega, et tegemist ei ole selliste väga populaarsete teemadega, aga samas on need väga olulised tarbijakaitse seisukohalt lähtuvalt. väga hea, et parlamendisaadikud on pühendunud oma aega, ekspertteadmisi selleks, et tegeleda teemadega, mis ei, ei nii-öelda too populaarsust juurde, aga see on väga oluline meie kodanike eludele, kui harmoneeritakse standardeid ja kui eh, nõuetele vastavuse eeskirjadest peetakse kinni. jutt käib siin isikukaitsevahenditest, küttegaasiseadmetest, köisteedest, mis puudutab köisteid, siis kuuskümmend protsenti tootmisest on Euroopas, minu koduriigis Iirimaal ka meie kasutame köisteid seetõttu, mida kõrgemad standardid, seda suurem turvalisus. mis puudutab küttegaasiseadmeid, siis meil on kolmkümmend miljonit äh, gaaspliiti ahju Euroopas, äh, millega võivad kaasneda suured-suured ohud, õnnetused. Äh, kõige suuremaks ohuallikaks on süsinikmonoksiid. meie riigis me oleme väga edukalt viinud läbi teadlikkuse tõstmise kampaania süsinikmonoksiidi osas Eh, tugevad seadused, harmoneeritud seadused Euroopas on väga mõistlik mõte ja see aitab meil tõesti lõpule viia eh, ühtse turu ühe, ülesehitamine. ja lõpetuseks isikukaitsevahendid. tuleb vaid lihtsalt kuulata, mida Vicky Ford ütles, kes rääkis meile, mis võib juhtuda, kui turule tulevad ebakvaliteetsed eh, tooted. see, et me kehtestame standardid ja neid rakendame, siis see annab kindluse tootjatele, et kõik lähtuvad äh, samast raamistikust ja tarbijatele, et tooted on ohutud. aitäh, proua juhataja, suur tänu ja nüüd saab sõna härra Žirja. aitäh, proua president. mina usun, et me täna peame siin arutelu, mis on tõesti tähtis. me ei räägi mitte ainult sellest kolmest dokumendist siin täna, sest äh, seaduste harmoniseerimine Euroopa Liidu tasandil on väga tähtis. Euroopa Euroopas peaksid kõikide jaoks kehtima ühesugused seadused ja kõik normid ja sätted peaksid ka kõikidele kodanikele kehtima. sest äh, niimoodi on meil võimalik Euroopat paremini esitleda ja seda ka kodanikele lähemale tuua. kui me hakkame hääletama siin ähm, kojas ja kui hakkame rääkima nüüd köisteede nõuete harmoniseerimisest, siis ma arvan, et tegelikult me teeme juba väga suure sammu edasi selleks, et äh, meie köisteid kaitsta, kaitsta. sest äh, need, kes tunnevad köisteede sektorit, teavad väga hästi, et äh, et mõne, et et on küll sarnased köisteed, aga samas seadused on väga erinevad, mis neile kehtivad, ehk et meil on tegemist ebaausa konkurentsiga. täna teeme väga tähtsa sammu edasi, räägime Euroopa Liidu tasandil harmoniseerimisest ühes valdkonnas, aga tegelikult tuleks üle kanda kõikidele valdkondadele. aitäh ja viimane kõneleja kõnelejate nimekirjas on härra Pospišil, palun paní předsedající já se chci také připojit ke svým předřečníkům za aitäh, proua president. Ähm, liitun sellega, mida ütlesid eelkõnelejad, tegelikult kõik on juba ära öeldud. ma leian ka, et me teeme tähtsa sammu edasi ja komisjonile tahtsin öelda, et äh, see, mis võib-olla tundub kõigest formaalsusena, ehk et me läheme direktiivi pealt üle määrusele, et see tegelikult on palju rohkem. mina vastutasin selle protsessi eest Tšehhi Vabariigis ja ma tean väga hästi, et direktiivid võivad endaga kaasa tuua kakskümmend kaheksa erinevat äh, rakendavat, rakendusmeedet. nii et äh, kui meie soovime, et kõike kohaldatakse ühtemoodi, siis see tõesti on mõistlik saavutada kokkulepe määruse osas, mida siis rakendatakse ühtemoodi kõikides liikmesriikides. see on tõesti väga tähtis samm, mis meil tuleb astuda ja mis puudutab nüüd sisu ja see, mis homme vastu võetakse, on tegelikult palju parem kui äh, see, mis meil oli varem paika pandud erinevate direktiividega erinevates valdkondades. mõned kolleegid mainisid, et äh, ka tootjad on nüüd paremas seisukohas, sellepärast et meil on ühesugused reeglid, äh, millest tuleb kinni pidada. suur tänu kolleegidele ja ma arvan, et meil tõesti õnnestus need meetmed vägagi mõistlikuks muuta äh, Äh, nagu näiteks meetmed, mis puudutavad isikukaitsevahendeid. aitäh, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde, on ainult üks kõneleja, kes soovib sõna saada ja see on härra Arias, palun aitäh, proua president, me räägime siin ühest väga tähtsast küsimusest, me räägime tarbijate turvalisusest, ohutusest ja tegelikult ka töövõtjate ohutusest, tööohutusest. on täiesti selge, et üleilmastuv majandus ja liber-, liberaliseeritud majandus on endaga kaasa toonud selle, et tootmine on välja rännanud arenguriikidesse. soovitakse ettevõtete jaoks kulusid vähendada ja kasumit tõsta ning tulemuseks oli see, et äh, ohutusnõudeid äh, vähendati ning tulemuseks oli see, et meil oli väga palju erinevaid äh, tooteid äh, Euroopas, mis olid ohtlikud, näiteks äh, gaasiseadmed, mida toodi sisse Hiinast, mis põhjustasid väga palju õnnetusi, eriti oli meil siin probleeme süsinikmonoksiidi mürgitustega, näiteks sellised riigid nagu Kreeka, kus on energiavaesus memorandum haaras meil jalad alt ja on väga tähtis, et just sellepärast need meetmed välja töötatakse. aitäh, järgmisena saab sõna volinik Pienkovska. aitäh, juhataja, austatud parlamendisaadikud, palju tänu teile teie märkuste eest selle paketi kohta, pean ütlema, et esimest korda oma lühikese kogemuse jooksul, olles volinik selle aasta jooksul, ei ole kuulnud eh, nii ühehäälset toetust, seetõttu veel kord tahaksin soojalt tänada raportööre tiheda koostöö eest ja järjepidevuse tagamise eest kõigi kolme eh, teksti puhul uue seadusandliku raamistiku nõuetest kinnipidamise eest. rõhutaksin omalt poolt mõningaid aspekte. Eh, uus, uued määrused toovad kaasa lihtsama, õiglasema õigusraamistiku ning äh, olukorra, mis on vähem koormav ettevõtjatele. meil on paremad võimalused selleks, et võidelda mitte nõuetele vastavate toodete vastu, ebaturvaliste ähm, toodete vastu, jällegi kaitseme sellega oma kodanikke, seetõttu äh, palun teil kogu paketi tugevalt toetada ja veel kord palju-palju raportööridele ära tehtud töö eest, aitäh! aitäh! ning eh, nüüd saavad veel kord sõna raportöörid, kõigepealt proua Ford, palun. aitäh. Eh, ühtne turg eh, pidi muutma kaubavahetuse lihtsamaks viie miljoni mm, tarbija suuruse turu puhul kõikidel äriettevõtjatel. mõnikord on vaja selliseid lahendusi, mis sobivad kõigile ühtemoodi, mõnikord mitte. täna me oleme rääkinud siin küttegaasiseadmetest, et, et inimesed ei saaks süsinikmürgitust või et inimesed ei kukuks tooliga pikali, kuna jalg tuleb alt ära või, või, või ei saaks surma, kuna isikukaitsevahend ei toimi piisavalt enamus eeskirju on kahekümne viie aasta jooksul lihtsustatud, ajakohastatud, selgemaks muudetud. me oleme pidanud läbirääkimisi selleks, et saavutada parem Eh, positsioon, olen ise üle, ütleme sada nelikümmend kuus muudatusettepanekut eh, esitanud ja, ja enamus nendest on jõudnud eh, lõpplahendusse, sealhulgas uue menetluse osas, mis muudab olukorra kergemaks väikestele ettevõtjatele. me oleme vähendanud bürokraatiat, samas tagades turvalisuse, ohutuse ning seisnud hea selle eest, et, et kulutused ei tõuseks ei tarbijatele ega tootjatele. ma usun, et see muudab kaubavahetuse lihtsamaks. minu UKIP-i kolleeg ütles, et tema ei mõista, miks meil on vaja sellist seadusandlust. ta ei ole mitte ühegi arutelu jooksul sõna võtnud, ühtegi muudatusettepanekut esitanud, kui jutt käib eeskirjadest, mille alusel meie ettevõtjad eh, tegelevad kaubavahetusega ja, ja, ja õigusaktidega, mis puudutavad eh, tarbijaid, siis eh, mina pigem oleksin eh, laua ümber, kus selliseid läbirääkimisi peetakse, vastasel korral oleme meie need, kes kaotavad. aitäh ja nüüd proua Stiiler. aitäh, proua president, suur tänu kõigile raportööridele need soojad sõnad, mida me täna õhtul oleme kolleegidelt kuulnud, on olnud väga liigutavad ja eh, näitavad, et, et me tõesti oleme teinud tööd selleks, et säästa elusid nii et need, kes siia on veel jäänud eh, veel enne keskööd, eh, tõesti saavad aru, kuivõrd olulised need küsimused on ja see on väga oluline ka ühtse turu jaoks, me oleme teinud eh, koostööd selleks, et leida kompromisse, kui UKIP oleks saanud, saaks seda, mida nad soovivad, siis Ühendkuningriik liiguks, lahkuks Euroopa Liidust, hakkame peame ikkagi kõige sellest maksma, seetõttu me peame hea seisma selle eest, et Ühendkuningriik jääks Ühendkuningriik, et, et meie Euroopa Liitu, et, et meie sõna oleks kaasatud siis, kui e, töötaks välja eeskirju, millest me nii ehk naa peame kinni pidama. E, üks eesistuja ütles, et Euroopa Liit on ilus asi, ilus e, protsess, mis on meile väga-väga kallis ja me peame hea seisma, et, et ta jääb selleks ilusaks, kalliks meile. ja nüüd meie ühtsel turul, kahekümne kaheksa riigi turul, me oleme langetanud otsuseid, mis mõjutavad meie kodanikke tõesti mõistlikult, positiivselt ja, ja see on midagi sellist, mis väärib kaitsmist. aitäh teile kõigile tähelepanu eest, Anna, aitäh kõigile, kes tegid kaastööd, me oleme töötanud selle nimel, et ühtne turg toimiks meie kõikide kolleegide jaoks, kodanike jaoks. aitäh ja lõpetuseks saab sõna kolleeg Lopez Isturis Vait uh,. suur tänu. kõigepealt äh, sooviksin väljendada oma rõõmu selle ühiste jõupingustuste üle, mis me kolleegidega oleme teinud, kahe raportööriga. kõigil on olnud täita väga positiivne roll. minu arvates suutsime me teha väga olulise sammu siseturu ühtlustamise nimel mul on väga, ma tunnen väga suurt uhkust selle töö üle, mis me tegime kahe kolleegiga, Viki ja Catherine'iga ja nüüd, mis puudutab äh, kõiste põhimõtteid, siis äh, info tarbijatele, veebilehed ning äh, pidurisüsteem seoses köisteedega on olnud olulised edusammud ning kaasaegse tehnoloogia kasutamine, sanktsioonide ja karistuste rakendamine tahaksin tunnustust avaldada Lucy Andersoni, kes on olnud väga abivalmis, eriti nende sanktsioonidega seoses, mis määrusesse sisse tuuakse ning ka teemaga, mis puudutab ajaloolist köisteed. see on turismi mõistes väga oluline. samuti sooviksin tänada variraportööre tehtud töö eest selle siseturu ühtlustamise paketi osas eh, ja need, kes on teinud IMCO-s ja teistes eh, komisjonides muudatusettepanekuid, eh, tulemus on väga positiivne ja tegemist on tööga, mille üle me saame kõik uhkust tunda. aitäh, ühine arutelu on sellega lõppenud.